nüüd äh, räägime surmanuhtlusest Liibüas ja kõigepealt saab sõna autorina härra Tännok. suur tänu, härra president, mina isiklikult ei ole mingisugust absoluutset seisukohta võtnud surmanuhtluse osas, kuid kindel on see, et seda tuleks kasutada ainult äh, väga jubedate kuritegude puhul, kus süüdi, süütuses ei ole mingisugust kõhklust või süüdi olemises Gaddafi režiim on kindlasti diktaatorlik, ta on diktaator, kes läbi eh, surve ja hirmutamispoliitika survestab oma rahvast ja see, et eh, Liibüa valiti ÜRO Inimõiguste Nõukogu, on täielik eh, naljalugu. kuid samas Liibüal on tohutud naftaressursid ja muidugi Euroopa Liidul on suhted kuid loodetavasti komisjon tõstatab ikka ja jälle igal võimalusel meie koja muresid inimõiguste ja põhivabaduste osas. me kõik veel mäletame seda Bulgaaria medõdede lugu, kes kõik mõisteti surma pärast seda, aga pärast nad siis vabastati, kui Prantsuse presidendi naine ise kohal käis ja nende eest rääkis. me peame tulevikus selliseid olukordi vältima. suur tänu, härra Tšanok! järgmisena kolleeg Romeva. suur tänu! me peame tervitama seda resolutsiooni, sellepärast et on toimunud kaheksateist hukkamist Liibüas ja jällegi on hakatud surmanuhtlust ellu viima varem tehti ju samme moratooriumi poole, kuid nüüd me peaksime nõudma Liibüalt statistikaid, sellepärast et siiamaani pole meile avaldatud hukkamiste arvu. nüüdseks on aga teada, et kaheksateist inimest hukati ja nende inimeste hulgas oli inimesi, kes ei ole isegi mitte Liibüa kodanikud. seda resolutsiooni tuleb tervitada, sellepärast et meil on vaja näidata, et ei kaitsta põgenikke, ei kaitsta sisserännanuid Liibüas ja me peaksime nõudma Liibüalt ka paremat sisserändepoliitikat. Liibüaga on võimatu koostööd teha, niikaua kui Liibüa pole ratifitseerinud Genfi konventsiooni põgenike kohta põgenike tagasisaatmine võib olla küll vajalik, kuid siiski tuleb kinni pidada Genfi konventsiooni artiklitest kaheksateist ja üheksateist ja kedagi ei tohi tagasi saata, kui teda ootab koduriigis äh, äh, raske olukord. me peame nõudma Liibüalt, et inimõiguste konventsioonist äh, peaks see riik kinni ja äh, esimese sammuna ratifitseeriks selle parlament peab saama komisjonilt informatsiooni, täpselt samamoodi nagu ka nõukogult, äh, läbirääkimiste seisu üle. see on lepingus ka kirjas ja Euroopa Liit kohe kindlasti jälgib tähelepanelikult olukorda Liibüas. suur tänu, kolleeg Romeva ja Rueda, järgmisena kolleeg Veržea. ja nüüd kaheks minutiks andke andeks, jah, härra president, et enne tekkis segadus, ma tõesti arvasin, et mul oli kaks minutit kõneaega. Euroopa Liit ja Liibüa on omavahel sõlminud protokolli eh, eelmisel nädalal, mis hõlmab siis perioodi aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist, kuusteist miljonit eurot eh, inimressursi väljaarendamiseks tervishoiusektoriks eh, ning raha on mõeldud siis ka ühistegevuseks ebaseadusliku immigratsiooni vastu see tekst, mis ajakirjandusele välja jaotati, on see protokolliline kohtumine alla kirjutatud konkreetsel kohtumisel ja ausalt öeldes Euroopa Liit tänu sellele sammule on täiesti naeruvääristatuse staatusesse sattunud Euroopa, Aafrika ja Aasia pressis. me teame ju väga hästi, et väga palju sisserännanutest tulevad ebaseaduslikult just läbi Liibüa aga ei tohi muidugi unustada, et peamised nendest põgenikest tulevad Euroopasse otsima varjupaika tagakiusamise eh, ja muude ohtude eest. inimesi seal kiusatakse taga, tapetakse, paljud jäeti maha suisa Sahara kõrbesse ilma igasuguse joogi ja toiduta, nad ilmselt lihtsalt surid nälga ja janusse. ja vastaksin küsimusele, mille esitas eh, üks kolleeg eh, eelmine nädal volinik Füülele ütles ta, et tema kavatseb kohale minna, et olukorda kontrollida ja kohtub Liibüa siseministriga koos. minu meelest selline vastus on täiesti vastuvõetamatu. me ju teame, kuidas härra Gaddafi äh, naerab äh, lääne demokraatia üle. Õnneks äh, või kahjuks on üks meie Šveitsi sõber maksnud selle eest väga kõrgeid hinda. lisaks sellele on suletud ka ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet Liibüas probleeme ka nendel äh, Itaalia territoriaalvetega. härra Volni, kui kaugele me nende läbirääkimistega siiski Liibüaga läheme? president Barroso ütles, et rände osas kokkulepet ei saavuta, kui Liibüa ei ratifitseeri Genfi konventsiooni, härra volinik, olge palun nii kena ja öelge meile, mis äh, praegu on lugu äh, läbirääkimiste mandaadiga, sekkub härra president. härra Kastler järgmisena suur tänu, kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande kaheksandal aastal oli Liibüa ÜRO Julgeoleku Nõukogu resolutsiooni vastu, kus nõuti siis moratooriumi surmanuhtlusele, nii et sellepärast on nüüd väga tähtis, et nüüd ametlikult öeldakse meile, millised inimesed hukati, me teame, et iga hukkamine on üks hukkamine liiga palju, sest meie oleme surmanuhtluse vastu, see on ebahumaanne, ebainimlik ja nagu öeldud, iga hukkamine on üks hukkamine liiga palju ja seepärast tuleb selles resolutsioonis väga selgelt välja öelda, et me soovime selle olukorra parandamist ja et me nüüd üheskoos töötame selle nimel, et Liibüas hakkab midagi liikuma. me ei taha, et äh, me ikka veel ei tea, palju hukatakse, meil on vaja selgeid arve ja me soovime, et karistatakse neid, kes tõesti on kuritegusid toime pannud, mitte aga neid, kes äh, kritiseerivad režiimi Tripolis, aitäh! suur tänu, kolleeg Kastler ja viimasena autorite nimel saab kolleeg Šaake kaheks pooleks minutiks sõna. aitäh, president ja kolleegid, Euroopa kui väärtuste liit on ka selline koht, kus surmanuhtlus on täielikult keelustatud ja selle üle ma olen väga uhke. me ainult äh,, Liibüa samas mitte ainult ei luba seda, vaid viib ka ellu hukkamisi. hiljuti äh, vastavalt äh, Tserene ajalehele, mis on valitsuse lähedane, tapeti kaheksateist äh, inimest ja justkui äh, oleks tegu vaba meediaga, kindlasti nii ei ole, aga vähemalt siin, sel puhul on see usaldatav allikas. mitte mõrvad, vaid sõnavabadus ja äh, asutamisvabadus on äh, kaasa toonud need surmad kahe tuhande kolmandal aastal kaotas Euroopa Liit äh, Liibüa vastased sanktsioonid ning äh, hiljem algasid ka raamlepingu äh, läbirääkimised, ma loodan, et koostöö Liibüaga jätkub, kuid see on võimalik ainult siis, kui Liibüa valitsus austab põhiõigusi, inimõigusi kõigi oma elanike os-, osas. hiljutine ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti sulgemine Tripolis on väga kahetsusväärne, see tähendab, et Liibüa kaugeneb veelgi meie kogukonnast ja selles valguses peaks äh, ÜRO kindlasti äh, mõtlema Liibüa positsioonile oma organisatsioonis. on täiesti sobimatu, et äh, ÜRO Inimõiguste Nõukogusse kuulub ka Liibüa. selle nõukogu liikmelisus tuleks lubada ainult riikidele, kes peavad ise inimõiguste eest kinni, vastasel juhul kaotab kogu see nõukogu oma julgeoleku just nagu äh, naiste õiguste komisjon äh, kaotas oma äh, reputatsiooni siis, kui Iraan oli liige. Euroopa Parlament kutsub Liibüat üles lõpetama surmanuhtluste täideviimise ja tagama õiglast kohtupidamist vastavalt rahvusvahelistele reeglitele ning samuti tuleb arvestada, et inimeste väljaandmisel Liibüale saavad need inimesed kõvasti kahjustada. suur tänu, kolleeg Šake ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt kolleeg Makovei, palun, üks minut Rahvapartei nimel. suur tänu, liitun nendega, kes on hukka mõistnud kaheksateistkümne inimese osas surmanuhtluse elluviimise mais aastal kaks tuhat kümme ja nõuan surmanuhtluse keelustamist Liibüa kasutab äh, surmanuhtlust äh, sõnavabaduse ja mõttevabaduse piiramiseks riigis. Äh, selliste juhtumite dokumenteerimise teeb aga raskeks valitsus, kuid Human Rights Watch organisatsioon on ühte kinnipeetavat intervjueerinud ja see ütles, et need hukkamised viidi valitsuse poolt toime tema surmaotsus küll on muudetud eluaegseks vangistuseks, kuid vangistati ta selle eest, et ta oli vastu siis äh, revolutsioonile äh, ja avaldas oma mõtteid. Õnneks tema elu viimasel hetkel siiski päästeti veebruaris kaks tuhat kaks, pärast seda, kui äh, see kinnipeetu ja tema kaaslased pidid juba silmad kinni seotud ootama tund aega oma tapmist väidetavalt üle kahesaja inimese on praegu Liibüas surmaotsuse täideviimise osas ootel ja ma tahaksin, et nõukogu ja komisjon dialoogis Liibüaga tõstaksid need küsimused prioriteetsetena. suur tänu, proua Makovei ja üheks minutiks härra proua Gretu. suur tänu härra president, surmanuhtlus on kõige julmem ja ebainimlikum sanktsioon inimeste vastu ja Liibüa on ühe nende kaheteistkümne riigi seas, kes aastal kaks tuhat kümme ka surmanuhtlust äh, kasutas, kuigi ÜRO ja enamus Euroopa, äh, maailma riike on selle hukka mõistnud. Euroopa Liit peaks äh, nõudma jõulisemalt surmanuhtluse tühistamist, kuid peame intensiivistama ka rõhumist konkreetselt siis Liibüale, et nemad loobuksid sellest nõudma, et nad austaksid äh, väliskodanike õigusi, neil on ju ometi õigus tõlkidele, nad ei suu-, nad ei saa juurdepääsu oma konsulaatidele, neil ei ole rahalisi vahendeid selleks, nad ei saa ühendust oma peredega, nad ei äh, saa vabandust paluda nii-öelda ka ohvrite peredelt, nii nagu seal kombeks, nad peavad äh, Liibüa siis äh, õiglast kohtumõistmist prioriteetsena võtma ja lubama ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametil jätkata oma tegevust. suur tänu, proua Gretu ja nüüd eh, siis ülejäänud saadikud, eh, härra Soonik, teil on üks minut. mai lõpus hukati kaheksateist isikut, eh, kakssada inimest on vanglas äh, surmaotsuse täideviimist ootamas, see arv võib olla ka suurem, sest tegelikult äh, ei ole meil statistikat. Äh, Liibüa kasutab topeltstandardeid, ühelt poolt valiti nad ÜRO Inimõiguste Komisjoni, teisalt jätkab ta surmaotsuste täideviimist. artikkel kuus kodaniku ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisest paktist, millega Liibüa on ühinenud, ütleb, et liikmed tohivad äh, surnunutust kasutada ainult kõige tõsisemate äh, kuritegude puhul. Liibüa kasutab äh, surmanuhtlust narkokuritegude, kuritegude puhul ja muude kuritegude puhul, näiteks vabaduse eest võitlemisel. me kutsume üles ähm, koostööle mm, Liibüa ja Euroopa Liidu vahel, kuid see peab olema koostöös nii Genfi kui teiste oluliste konventsioonidega, mis kaitsevad inimõigusi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 nüüd vaba mikrofon. proua Korhola, üks minut. Frau Kollegin Korhola. Arvoisa puhemies, EU käy... Suur tänu, president. Liibüaga ajame me asju mitteametlikult ja me oleme kokkuleppele jõudnud ka rändeküsimustes. see on problemaatiline, võttes arvesse praegust olukorda, sest Liibüa ei ole astunud ühtegi konkreetset sammu täitmaks inimõiguste lepingut. ja nad ei taga ka e, peavarju põgenikele, kaheksateist inimest hukati ja umbes sada inimest ootavad hukkamist. mõningad hukatutest on olnud välismaalased. me peame tagama et Liibüa ratifitseerib ja äh, viib ka ellu põgenike äh, äh, õiguste konventsiooni, sest see on oluline osa inimõigustest ning nad peavad täitma ÜRO reegleid ning aitama põgenike olukorrale kaasa. suur tänu, proua Korhola, ja lõpetuseks vaba mikrofoni all proua Preda. mulțumesc mult, domnule președinte pentru noi europenii. suur tänu, president. meie, eurooplaste jaoks on surmanuhtlus midagi absurdset. sest see juuri-, on meie poliitilisest kultuurist välja juuritud. see, mis Liibüas praegu toimub, on röögatu. surmanuhtlust on rakendatud ka välismaalaste suhtes, kellel ei ole Liibüaga mingit pistmist. hiljuti tapetud kaheksateistkümne inimeste, inimese hulgas oli inimesi Tšaadist, Nigeeriast ja Egiptusest. ei tagatud ka õiglast kohtuprotsessi, näiteks ei olnud juurdepääsu tõlkele või advokaadile millised õigused on tegelikult sisse kirjutatud rahvusvahelistesse normidesse. me peaksime järgmisel nädalal seda Magribi delegatsioonis arutama, kui meil on külas Liibüa esindaja ja me peame võtma arvesse neid aspekte meie suhetes selle riigiga, suur tänu! suur tänu, härra Preeda! enne volinikule sõna andmist tahaksin ma öelda järgmist umbes pooled kolleegidest loevad oma kõned ette. mina kahjuks ei suuda nii kiiresti märgata, kui minu puldil süttib, rääkige aeglasemalt, tuli. ärge lugege oma kõnesid ette, sest sageli te räägite kiiremini, kui tõlgid suudavad mõelda. ja kui teil on kõne olemas, andke siis kõne ka tõlkidele, see muudaks asjad palju lihtsamaks. nüüd volinik Taali, palun suur tänu, härra president, auväärsed parlamendiliikmed. komisjon toetab teie poolt väljendatud mõtteid ja ideid, mis on seotud Liibüa hiljutiste hukkamistega. mõistame hukka hukkamised, sellepärast et see on meie väärtustega vastuolus. meie leiame, et surmanuhtlus on ebainimlik ja kuri. selleks, see ei aita ka kriminaalset tegevust ära hoida, see ei auta inimõigusi ega inimväärikust. me oleme eriti häiritud komisjonis sellest asjaolust, et need hukkamised, hukkamised toimuvad vaid paar nädalat pärast seda, kui Liibüa on valitud ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmeks. selles kontekstis äh, Euroopa Liit kooskõlas omaenese suunistega on esitanud demarši Liibüa võimudele kus me väljendame oma hukkamõistu ja meenutame Liibüale kohustust äh, tagada kõikidele õiglane kohtupidamine. see, mis on rahvusvahelises poliitiliste ja inimõigust- ja kodanikuõiguste konventsioonis kirja pandud, selles demaršis heidab, kutsub äh, Euroopa Liit Euroop-, Liibüat üles ka moratooriumi kehtestama surmanuhtlusele me püüame jätkuvalt arendada suhteid Liibüaga nõnda, nagu nõukogu on seda otsustanud ning selles kontekstis annab raamleping meie vahel seadusliku aluse selleks, et pidada dialoogi kõikides küsimustes, kaasa arvatud inimõiguste küsimustes. läbirääkimised lähevad selles osas hästi. eelmisel nädalal oli Tripolis seitsmes läbirääkimiste voor ja komisjon võib kinnitada teile, et on tehtud häid edusamme, eriti mis puudutab poliitilisi küsimusi. lõpetuseks tahan rõhutada, et komisjon on täielikult teadlik sellest, et teatud teemad on Liibüaga suhetes problemaatilised. sellegipoolest on komisjon valmis edasi minema selleks, et arendada Euroopa Liidu Liibüa dialoogi, mis tugineks vastastikusele usaldusele, oleks konstruktiivne ja hõlmaks ka neid teemasid, mis on väga tundlikud teemad, nagu meie käesolev teema. Liibüa on näidanud äh, üles tahet parandada suhteid Euroopa Liiduga. meie leiame, et see on väga positiivne ning komisjon püüab asetada need suhted äh, põhiväärtustel põhi, põhiväärtustele ja inimõigustele. suur tänu! suur tänu, härra volinik! arutelu on lõppenud ning nüüd hakkame hääletama. kõigepealt meie hääletame nende kuue resolutsiooni ettepaneku üle, mis käsitlevad Kongot ja need, kes on poolt, palun tõstke käed, kes on vastu, kas on erapooletuid, see on vastu võetud. järgmine on hääletus kuue resolutsiooni ettepaneku osas, mis puudutab Nepali